korda presidendiks saaks. Nad eh, tah-, eh, nõuavad ühtlasi, et eh, ka, et noorte, keda on nelikümmend viis protsenti elanikkonnast, et nende unistusi ja soove võetakse arvesse, nad on praegu kogu riigi arengust kõrvale jäetud. seega palume, et pärast äh, praegust kriisi oleks me võimelised austada, austama miljoneid rahumeelseid meeleavaldajaid, et me suudame ära kuulata eh, õiglased muudatusnõudmised, reformi nõudmised, õiguste nõudmised Alžeerias ning et me suudaks eh, toetada üleminekuprotsessi, eh, et praegune režiim läheb, lahkuks võimult ja austataks alžeerlaste soove. suur aitäh, härra Loobes, järgmisena äh, saab sõna Francisco Mianmon. suur aitäh teile, president, Alžeeria on väga oluline riik Euroopa Liidu jaoks ning praegusel hetkel on äh, olukord seal väga tõsine, nagu me teame, äh, oli Alžeeria raskes olukorras üheksakümnendatel aastatel, kus kodusõda, terrorirünnakud äh, nõudsid tuhandeid ohvreid. Pra-, Äh, alžeerlased ei soovi, et nende president äh, valit-, äh, saaks viiendat korda uuesti presidendiks ning sellega seoses on käivitatud üleminekuperiood, mis peaks olema kiire ja kaasav, nagu ütles ka härra volinik, olen sellega nõus. Alžeeria rahval on lõpuks võimalus olukorda muuta, seda nõutakse rahva meeleavaldustega, mis on olnud äh, meel, rahumeelsed, nad ei soovi vägivalda, nad ei soovi riiki destabiliseerida, ma olen kindel, et nad ei soovi ka minna tagasi minevikku, nad soovivad ju endale saada tulevikku. Euroopa Liit peab seda protsessi jälgima, peame aitama alžeerlasi praegusel keerulisel perioodil ning pakkuma neile koostöövõimalusi. alžeerlased on need, kes kaasavalt demokraatlikult äh, ja rahumeelselt peavad ise otsustama oma tuleviku üle. suur aitäh, härra Miianmann ja nüüd saab sõna härra Freund aitäh, proua president, Alžeeriast on täna juba väga palju räägitud. ma tahaksin natukene rääkida Euroopa Liidust. juba aastaid oleme öelnud, et Süüria ei ole viimane riik, mille puhul Euroopa Liit läbi kukub. Alžeeria on järgmine. nimelt seal on põdurist äh, president, kes üritab kuidagi äh, kiirkeedupotil kaant peal hoida, aga see ikkagi lendab minema ja mis teeme meie? mitte midagi, vaatame pealt. Äh, Süürias on peaaegu kakskümmend miljonit inimest, Süürias aga nelikümmend miljonit, me ei taha endale isegi ette kujutada, mis saab, kui seal kodusõda puhkeb. kui meil kaheksa aastat tagasi oleks olnud tugev euro-, välispoliitika ja kui me oleksime diplomaatilisel tasandil tegutsenud, siis oleksime me inimestel eh, väga palju eh, vaeva ära hoidnud, tõesti Pariisis, Stockholmis, Roomas, igal pool peavad riigijuhid ütlema, et meil on vaja tugevat eh, Euroopa Liitu ja see on võimalik alles siis, kui ühehäälsuse põhimõte välispoliitikas kaotatakse. inimesed nii Alžeerias kui ka Euroopas tänavad meid selle eest, aitäh! suur aitäh, kolleeg! ja nüüd algab vaba mikrofoni voor, ma sain kolme taotlust ning äh, kavatsen kõigile teile sõna anda, kõigepealt saab sõna härra Pospišil. aitäh, lugupeetud president. ma kuulasin kogu seda arutelu väga tähelepanelikult me oleme kujundanud oma poliitilise seisukoha ja me kõik oleme öelnud, et me peame tugevdama demokratiseerimisprotsessi Alžeerias. me peame tegema kõik hoolitsemaks selle eest, et president Bouteflika ei oleks enam võimul ja astuks tagasi. me peame hoolitsema selle eest, et ei ole vägivalda, et praegused rahumeelsed meeleavaldused ei muutuks vägivaldseteks. me peame pakkuma Alžeeriale ka abi presidendivalimiste korraldamiseks ja peame saatma sinna missiooni, hoolitsemaks selle eest, et tegemist on vabade ja kõiki kaasavate valimistega ja et need oleksid, need annaksid mitte ainult seadusliku, vaid ka legitiimse presidendi. me peame olema ettevaatlikud, nagu paljud kolleegid ütlesid, olukord võib muutuda vägivaldseks, aga demokratiseerumine Alžeerias ei tohi peatuda. nüüd annan sõna kolleeg Gomesile, palun. Euroopa peseb oma käed äh, sellest, mis toimub Lääne-Saharas kuigi meil on seal ajaloolised äh, kohustused, mõned liikmesriigid ei tohi lihtsalt teeselda, et nad ei tea või ei pane tähele, mis toimub praegu Alžeerias. see on meie kõigi jaoks väga oluline. Euroopa peab mõistma, et Alžeeria rahvas tuleb rahumeelselt tänavatele, et avaldada meelt Bouteflika viienda ametiaja vastu Äh, gerontokraatia vastu ja toetab äh, tõelist demokraatiat. me ei saa teeselda, et me seda ei näe, see on ilmselge. see, mis toimub, on ilmselge ja me peame ütlema Alžeeria rahvale, et me toetame nende nõudlusi demokraatlike reformide järele. Euroopa saab mängida otsustavat rolli, saab hoolitseda selle eest, et äh, ei juhtuks sama, mis juhtuks teiste Araabia kevade riikides. me peame toetama Alžeeria noori, kui nad nõuavad kaasamist, nõuavad töökohti, jõukust. me peame hoolitsema nende eest, sellepärast et meie julgeolek sõltub ka neist, aitäh. järgmisena saab sõna kolleeg Fari. Grazie, president. Senhor comissário, apesar da aitäh, volinik. vaatamata nendele kohtumistele, mis algasid kahekümne neljandal veebruaril, kus nõuti, et härra Buteflika ei kandideeriks järgmistel presidendivalimistel, ta kandideeriks siis juba viiendas, viiendat korda presidendi ametisse on valimised lihtsalt edasi lükatud ja tegelikult äh, Äh, jääb Bouteflika ju endiselt niimoodi võimule. Äh, seepärast inimesed avaldavadki meelt, äh, nad on vastu sellele täiesti põhiseadusvastasele viivitamistaktikale teatud sõjaväe esindajad on nüüd teinud ettepaneku, et võiks kasutada presidendi vastu põhiseaduse artikleid. kahe tuhande neljateistkümnendast aastast on Alžeerias tõsine majanduskriis, mis on kogu piirkonda destabiliseerinud ja tagajärjed ulatuvad isegi Euroopasse. Alžeeria on oluline võitluses terrorismi, ebaseadusliku rändega ja seetõttu on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit kutsub Alžeeria võime üles tagama rahumeelsete meeleavalduste korraldamise õiguse ja tegema kõik selleks, et vabad valimised toimuksid võimalikult kiiresti, selleks et äh, ei tekiks samasugust pettumust nagu teiste Araabia kevade riikidega, aitäh! nüüd saab sõna volinik Haan, kes esindab äh, Euroopa välisasjade kõrget esindajat. aitäh, lugupeetud president. me jälgime, jälgime tähelepanelikult kõiki arenguid, mis toimuvad Alžeerias, see on meie jaoks väga oluline lõunapoolne partner. me loodame, et olukord jääb e-, jätkuvalt rahumeelseks ja väga oluline on, et Alžeeria rahva legitiimsed püüdlused eh, leiavad vastukaja ka ma arvan, et kõige parem äh, toimimisviis praegu on mitte sekkuda äh, riigisisestesse protsessidesse, me peame olema valmis äh, toetama üksmeelelu leidmist siis, kui aeg selleks küps on. me jälgime väga tähelepanelikult neid erinevaid samme, mida Alžeerias astutakse, aga me peame meeles pidama, et alžeerlased ise peavad otsustama oma tuleviku üle, ise otsustama, kuidas võimu üleminek toimub ja tahaksin teid tänada teie tähelepanu ja toetuse eest, mida olete osutanud sellele väga olulisele teemale. väga oluline on säilitada valvsus selles küsimuses, aitäh. suur aitäh teile, volinik. sellega on see arutelu ka lõppenud. ning päevakorra järgi algab nüüd komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus Vene Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseadusliku okupeerimise kohta ning annan nüüd sõna Johannes Haanile, kes endiselt esindab meie välisasjade kõrget esindajat. palun, volinik. aitäh, president. viis aastat tagasi Vene Föderatsioon ebaseaduslikult ähm, annekteeris äh, Krimmi poolsaare ja Sevastoopoli. Äh, viis aastat hiljem on Euroopa Liit endiselt äh, kindlalt Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse taga. me ei tunnusta sellist rahvusvahelise õiguse rikkumist ja me jääme kindlaks oma mittetunnustamispoliitikale Eh, julgeolekuolukord Musta mere regioonis valmistab muret, see piirkond muutub üha militariseeritumaks. Venemaa möödunud novembris eh, eh, pani jällegi toime tegusid, mis ähm, meenutab, ähm, tegemist on annekteeritud piirkonnaga, mis tekitab ebastabiilsus. me nõuame, et ähm, Venemaa vabastaks Ukraina laevade meeskonnad väga oluline on tagada nende õiguste kaitse, neil peab olema äh, juurdepääs advokaadile ja konsulaarvõimudele me loodame, et äh, Venemaa tagab neile ka meditsiinilise abi, selline äh, lubamatu olukord äh, Kertši väinas ja silla ehitamine seal ilma Ukraina nõu, nõusolekuta on selle taga on kehtestatud režiim, mis takistab laevaliiklust läbi Kertši väina Ukraina sadamatesse ja sajad laevad, mis seilavad siis Ukraina või rahvusvahelise lippude all, näiteks ka Euroopa Liidu eh, riigilippude all eh, kannatavad selle tagajärjel. me nõuame, et Venemaa tagaks juurdepääsu kõikidele laevadele vastavalt rahvusvahelise õigusega. me tervitame Ukraina lähenemist ehm, otsida õiglust nagu näiteks kohtuasi mereõiguse konventsiooni alusel ebaseadusliku annekteerimise eba, tagajärjed ehm, julgeolekuolukorrale, ehm, põhiõiguste ja vabaduste piiramine, inimõiguste rikkumine Krimmi poolsaarel on muutunud tavaliseks. väga paljude Krimmi elanike õigusi on rikutud, meediaväljaandeid on suletud, tatarlaste omavalitsust on taga kiusatud, nende juhte on taga kiusatud. meie nõuame seda tingimatult vahe va,, tingimusteta vabastatakse Sahhrovi äh, preemia äh, laureaat, äh, me toetame neid inimesi, kes Krimmi vabaduse nimel iga päev pühendunult tegutsevad. me nõuame paljude teiste vabaduste, Edem Pepun, Aleksandr Kotšenko, Mikolas Semena, Volodõmir Palok, Emir Usen Kuko, kes on kinni peetud ja Venemaal süüdi mõistetud rahvusvahelise õiguse rikku, rikkumisena. me tahame, et kõiki inimõiguste rikkumisi uuritakse ja kõiki vastutavaid isikuid võetakse, kõiki neid, kes selle eest vastutavad, võetakse, karistatakse. me näeme kahjuks kuidas ebaseaduslikult peetakse Venemaal kinni Ukraina kodanikke ja mõistetakse neid süü-, neid süüdi. Pavlo Ripp mõisteti näiteks kuueks aastaks vangi, me loodame, et ta vabastatakse me kasutame kõiki võimalusi selleks, et juhtida tähelepanu üksikjuhtumitele avalikult ja samuti kahepoolsetel kohtumistel oma Vene kolleegidega pidades silmas Venemaa rahvusvahelise õiguse rikkumist, eh, ei ole Ukraina üksinda, me oleme seisnud oma assotsieerunud partnerid kõrval ja jätkame seda toetust me oleme vastu Kertši eh, silla ehitamisele, ehitamisele, oleme juhtinud tähelepanu julgeolekuolukorra halvenemisele Aasovi ja mm, Mustal merel. meie eh, seisukoht Krimmi poolsaare ebaseadusliku annekteerimise kohta on selline, mida me oleme korranud pidevalt eh, viimati Euroopa Liidu poolt tehtud avalduses seitsmeteistkümnendal märtsil, kus kõrge esindaja sellest kõneles ka, ta kõneles sellest ka viimasel äh, Välisasjade Nõukogu kohtumisel. me viieteistkümnendal märtsil äh, kehtestasime uued sanktsioonid Venemaale, lisasime nimekirja kaheksa isikut, äh, kes olid seotud jõu kasutamisega Kertši väinas möödunud aastal ja meie trans-, äh, meie partnerid teisel pool Atlandi ookeani on teinud sedasama, nii et, et me oleme käitunud ühtselt ja me oleme ka teinud äh, kindlaks, äh, mil-, millised on need valdkonnad, kus me saame toetada neid Ukraina regioone, mida Venemaa tegevus Aasovi merel mõjutab. me pöörame tähelepanu raudteeühenduste parandamisele selles piirkonnas ja üritame toetada VKE-sid et niimoodi mitmekesistada tööstussektorit ja selle piirkonna tööstust, sest et hetkel sõltub see väga tugevalt terase tootmisest. selline rahvusvahelise õiguse rikkumine on toimunud Euroopa mandril ning meie Euroopa Liiduna ei tohi unustada, milline on meie seisukoht, meie toetame rahvusvahelist õigust meie toetame neid põhialuseid, mille kohaselt piire ei tohi jõuga muuta ja loomulikult toetame me Ukraina rahvast. Nendel aastatel oleme investeerinud Ukrainasse rohkem kui ühtegi teise maailma riiki ja Ukraina teab, et meie toetus ei kao kuhugi, aitäh. suur tänu, härra volinik ja nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad kõigepealt annan sõna härra Brokile Rahvaparteist kaheks minutiks Sam.... härra volinik, kallid kolleegid, aitäh volinik Haanile tema panuse eest ja aitäh selgete sõnade eest meil on kaks põhimõtet, mis Helsingis eurooplastena paika pandi ühe riigi, igal riigil on endal suveräänselt võimalik otsustada, kellega ta lepinguid sõlmib. ja teiseks ähm, piiride puutumatus, et piire ei tohi ühepoolselt muuta. ja mõlemad põhimõtted Venemaa rikkus okupeeriti osa võõrast riigist, teises äh, osas samas riigis peetakse sõda nii et nagu te väga õigesti ütlesite, äh, ka rahvusvahelise õigusega üritatakse siin äh, olukorda muuta, see on täiesti vastuvõetamatu. on täiesti selge, et äh, neljakümne viiendast aastast saati on tegemist esimese korraga, kus rahvusvahelist õigust rikutakse, seda tuleb selgelt välja öelda. ja kahekümne esimese sajandi Euroopa puhul ei tohi tavapäraseks muutuda see, et me lihtsalt nõustume selliste rikkumistega väga paljudel põhjustel tuleb väga selgelt öelda, et me jääme sanktsioonide juurde, aga et me oleme valmis Venemaaga dialoogi pidama, mõlemad pooled on, peaks sellest ka huvitatud olema, eriti just Venemaa. tahame rahvusvahelise õiguse taastamist ning ma arvan, et me peame seda ka viis aastat äh, pärast äh, annekteerimist tunnistama Ukraina rahvas üheksakümnendatel aastatel referendumiga otsustas, et nad tahavad sõltumatut Ukrainat. Ukraina rahvas kõikidel vabadel valimistel Ukrainas on valinud Euroopa lahenduse, Euroopa kursi, vähemalt enamus neist. ja just sellepärast on ka rahva jaoks äh, tähtis, et äh, Venemaal ei ole mitte mingeid legitiimseid ootusi territooriumile, ei ajaloolistel põhjustel ega ka sellepärast, et ta arvab, et kedagi surutakse alla. alla surutud on olnud ainult Krimm, Krimmi tatarid ja selle taga oli Stalin. ja ma arvan, et seda tuleb selgelt öelda ka Euroopas avalikkusele ja nagu öeldud, peame hoolitsema selle eest, et rahvusvaheline õigus peab jääma Euroopas sellisele positsioonile, nagu ta on olnud. aitäh! ja järgmisena Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab sõna Anna Koomes, palun üheks minutiks. aitäh Krimmi poolsaare illegaalne ja vägivaldne annekteerimine ilmselgelt rikub rahvusvahelisi öö, ähm, lepinguid, mis tagavad Ukraina ja ka Krimmi äh, sõltumatuse, seda siis juba aastast tuhat üheksasada nelikümmend viis. Putin on äh, üles ehitanud Venemaa, mis ignoreerib ÜRO hartasid, rahvusvahelist õigust ja üritab ka naaber riike, riikidele peale suruda väga naljakat demokraatia kontseptsiooni. Nad kasutavad ära iga võimalust, et külvata sõda Musta mere ümber äh, ja peale selle teevad nad nii-öelda ekskursioonikesi ka Balti riikidesse ning üritatakse õõnestada ka Euroopa Liitu. sanktsioonidest ei piisa, meil on vaja väga selgelt Äh, siin toetada Ühendkuningriigi ja hoolitseda selle eest, et Euroopa Liit on ka sõjaliselt äh, võimekas oma strateegiliste huvide ja kodanike huvide kaitsmiseks. relvastatud konfliktid on tõsised ja kõik võib lõppeda tuumakatastroofiga. aitäh, kallid kolleegid, palun pidage kinni oma kõneajast ärge palun sundige mind mikrofoni välja lülitama, mulle see üldse ei meeldi. aitäh ja nüüd ECR fraktsiooni nimel saab sõna härra Juurek, palun üheks minutiks. aitäh. möödunud on viis aastat Krimmi liitmisest äh, Venemaaga, viis aastat on siin kompromiteeritud meie poliitikat Venemaa julgeolek ei ole aga üldse kannatanud äh, selle aja jooksul. Euroopa ei suutnud isegi mitte Nord Stream kaks projekti lõpetada. mõelgem selle peale, et juba esimene gaasijuhe Nord Stream üks, selle puhul üritati Poolat ja Balti riike isoleerida ning nüüd teine Nord Stream kaks projekt on suunatud sellele, et äh, Ukraina tasalülitada ainult äh, isiklikud sellised nii-öelda isikliku lähenemisega sanktsioonid on need, millega me tahtsime oma rahulolematust väljendada, kuid tegelikult ei ole ju mitte midagi muudetud. me peaksime, me oleme näinud, et äh, ühise julgeolekupoliitika puhul meie ootused ei ole täitunud, institutsioonid peaksid sellega tegelema, aga meil ei ole siin piisavalt solidaarsust, tehakse ainult tühje sõnu. suur aitäh ning järgmisena saab Alde nimel sõna härra Selimovitš, kaheks minutiks, palun. Mr President, Commissioner aitäh, president, volinik. viis aastat on möödunud Krimmi poolsaare illegaalsest annekteerimisest ja selle viie aasta jooksul me ei ole piisavalt valjult vastanud sellele. ma ei tea, miks, kas meil on vaja Vene maagaasi, kas me kardame Venemaad, ma ei tea. aga ma tean, et kui ma esitaksin need tõsiselt tähtsad küsimused, ehk et kuidas me reageeriks, kui midagi sellist juhtuks Euroopa Liidu liikmesriigiga. kallid kolleegid Balti riikidest, olen vee-, kas te olete sajaprotsendiliselt kindlad, et me kaitseme teid, kui teid rünnatakse? ja see on täpselt see, härra president, mida Kreml tahab. Nad tahavad, et me hakkaksime kõhklema oma võimekuses ennast kaitsta. Nad provotseerivad meid, mängivad meiega mänge, üritavad meid lõhestada selleks, et meie vastust äh, nõrgestada. vaadake, millised on faktid, juba aastaid näeme me, et Venemaa muutub üha agressiivsemaks. Gruusia, Ida-Ukraina, Krimmi poolsaar näitavad meile tegelikult äh, selgelt, et Vene Föderatsioonil äh, ei ole mitte mingeid muid kavatsusi, kui Euroopas piire nihutada ükskõik milliste vahenditega, mis pole rahumeelsed, kui ta seda ainult saab. ja see jätab meile ainult ühe võimaluse, me peame üheskoos sellele vastama, peame vastama kindlakäeliselt, sest kõik teistsugused vastused, läbirääkimised, lepitused, mingid kompromissid, Kreml vaatab seda kõike kui lihtsalt oma nõrkuse näitamist, nii et on tõesti viimane aeg välja saata selge ja tugev sõnum. piisab, aitab küll, see on kõik juba liiga kaugele läinud ning me peame hakkama Venemaale avaldama survet selleks, et ta hakkaks tagasi andma okupeeritud territooriume nii Gruusias, Krimmis kui ka mujal, aitäh! suur aitäh! nüüd saab Roheliste nimel sõna asepresident Haudala üheks minutiks, palun Heidi. Much, uh, um, pres aitäh, president. ma olen väga tänulik uh, komisjonile ja kõrgele esindajale, et ta nii selgelt mõistab hukka Krimmi poolsaare ebaseadusliku okupeerimise ja on väga tähtis, et pärast, viis aastat pärast seda ebaseaduslikku okupeerimist me räägime sellest olukorrast äh, siiralt ja avatult. väga paljude inimeste õigusi on rikutud, väga paljud inimesed tunnevad, et nad on unustatud ja maha jäetud, nii et me peame tõesti välja tooma selle süstemaatilise äh, poliitiliste kodaniku ja isi-, inimõiguste mahasurumise, mis on seal toimunud juba viis aastat. me peame siin rääkima ka Oleg Tsentsovist, tegemist on Sahharovi äh, auhinna laureaadiga ning äh, peame siin koos komisjoni ja kõrge esindajaga nõudma, et poliitvangid vabastataks tingimusteta. me peame hukka mõistma samamoodi ka need äärmuslikud seadused, mis on vastu võetud pärast okupeerimist ja mis on äh, väga äh, palju piiranud arvamusevabadust Krimmi poolsaarel. suur aitäh, lugupeetud kolleeg. järgmisena saab uue nimel äh, härra äh, Kousuper Mui, palun, Javier. suur aitäh, president täna äh, räägime siin niinimetatud Krimmi okupeerimisest, kuigi äh, juristid äh, nagu näiteks Reinhard Merken kahtlevad selles sügavalt. Teie jaoks algab ju lugu Krimmist, need, kes aga midagi mäletavad, meenutavad Maidanit ning sellest, kuidas mõned meie koja parteid sekkusid sellesse protsessi, kuigi tegelik algus oli märksa varem. kahju, et me ei räägi äh, siin NATO rünnakust Jugoslaaviasse ning kuidas hakati lõhkuma rahvusvahelist õigust, milles praegu süüdistatakse Venemaad. palju vigu on, äh, äh, on tehtud selle järele äh, ning Äh, näiteks äh, on kärpepoliitika tuhandeid töökohti maksma läinud Hispaanias ja Itaalias, samuti süüdistatakse paljusid Venemaa äh, propaganda äh, äh, levitamises. suur aitäh, nüüd saab e NF-i nimel sõna härra Schaffhauser, palun kallid kolleegid, see, mida äh, te äh, keelate Krimmile, äh, lubate Kosovole, mõistate hukka Krimmi okupeerimise, kuid Kosovo illegaalsete okupeerimist lubate, pahandate venelastega, kuid toetasite NATO illegaalset sõda Jugoslaavia rünnakut, millel on kahetsusväärne kahekümnes 20 aastapäev, mõistate hukka äh, Krimmi, äh, äh, Krimmi konsultatsiooni, kuid toetate seda, mis toimus Kosovos, väidate, et toetate õigusriigi, kuid samas toetate riigipööret Maidanil, mille dirigeerisid Ameerika Ühendriigid ja Krimmist erinevalt teistest ei lastud ainsatki pauku teile lihtsalt ei meeldi nende patriootliku soovi ühineda oma ajaloolise Isamaa Venemaaga ja nii käitute nagu ajalooline diktaator Hruštšov, kes eh, lihtsalt heast peast kinkis eh, Krimmi Ukraina Nõukogude Sotsialistlikule Vabariigile Eh, ja seda tegi ta teatavasti aastal tuhat üheksasada viiskümmend neli. Teil on sinise kaardi küsimus härra Boltšakilt, kas olete nõus sellele vastama? palun. Děkuji, pane kolego, že jste přijal moji kartu. Já jsem čekal, s čím vystoupíte, zejména v souvislosti. Suur aitäh, et olite nõus sinisele kaardile küsimusele vastama. ma ootasin huviga, mida te ütlete, sest eh, kuulen kuulen pidevalt keelena kõnet teie eh, kabineti lähedal, kas te tõesti arvate, et see on objektiivne ülevaade sellest, mis Venemaal toimub, eh, eh, kus Venemaa pank andis kümnemiljonilise laenu teie parteile, kas te olete üheksakümne neljanda aasta memorandumist midagi kuulnud rahvusvahelise õiguse rikkumisest? ma ei vastaks nii madalatele küsimustele. on läbi viidud uurimisi, kõike seda on tehtud täiesti seaduslikult, kõik huvid, mis sellega seonduvad, on arvesse võetud, kõik see, mis Euroopa pankasid puudutab, see, mida te väidate, on skandaalne Ehm, meie eh, oleme opositsioonierakond ja mitte ükski Euroopa pank ei taha meid rahastada, see on skandaalne. Teil on veel üks sinine kaart härra Predalt, kas olete sellele nõus vastama? palun, härra Preda, palun. härra Schaffhauser ma olen uudishimulik, sest me kohtume siin viis äh, aastat juba ja te kirglikult äh, kaitsete Kremlit. kas selle viimase viie aasta jooksul on midagi, mida Putin oma režiimiga teinud, mida teile, eh, mis teile ei oleks meeldinud? Äh, lihtsalt mingi väike detailikene või te arvate, eh, või olete tõesti saja kahekümne protsendiliselt Kremli ja Putini toetaja, vastake, rääkige tõtt kallis kolleeg, see poliitika, mida ma toetan, on Prantsusmaa poliitika. mul on väga kahju. vaadake, vaadake, milline on Prantsusmaa seisukoht olnud läbi kogu ajaloo. vaadake, kuidas kindral de Gaulle eh, eh, külastas Venemaad, kui seal oli võimul Stalin, vaadake Äh, kuidas kõik Prantsusmaa riigijuhid on omanud priviligeeritud suhteid Venemaa. vaadake ka, mida teeb president Macron, äh, vaatamata sellele, et tal on mõnikord väga raske see äh, positsioon, on Prantsusmaa poliitika olnud alati tasakaalupoliitika sõltumatus ja suveräänsus on meie juhtmõtteks ja ma loodan, et see nii ka jääb järgmisena saab sõna härra Kelam üheks minutiks. aitäh, president, volinik Krimmi ebaseaduslik okupeerimine sõjalise jõuga viis aastat tagasi rikub rahvusvahelist õigust ja seda saab võrrelda sellega, kuidas Hitler liitis Austria Saksamaaga. jah, Venemaa vägivald on hukka mõistetud, selles oleme ühel nõul, aga siin on erinevad arvamused ja see tegelikult on sanktsioonide mõju nõrgendanud. nüüd Aasovi merel uued vägivaldsed rünnakud toimusid kõigest neli kuud hiljem, olid suunatud kaheksa isiku vastu ja tegemist oli Ukraina meremeestega. Ukraina ei ole isoleeritud juhtum. kaks nädalat tagasi võtsime vastu resolutsiooni, kus äh, öeldakse välja seda, et äh, Venemaa nimelt rikub rahvusvahelist õigust ja see on ohuks äh, Venemaa naabritele kogu Euroopas. me ei saa jätkata vanamoodi, niikaua kuni Kreml täielikult on ter Euroopa territoriaalses sõltumatuse äh, taastanud. aitäh, ütleb härra president, järgmisena saab sõna härra Assis. aitäh, president. viis aastat pärast äh, Krimmi ebaseaduslikku okupeerimist äh, peaksime veel kord protesteerima ja hukka mõistma Vene Föderatsiooni illegaalse tegevuse ja me nägime seda, kuidas Aasovi merele on viidud sõjaväelaevad ja see tegelikult on äh, Venemaa äh, käitumismustriks äh, olnud. Vene Föderatsioon ei ole vana Nõukogude Liit. mina olen täiesti Nõukogude vastane, aga Vene Föderatsiooni ja Nõukogude Liidu vahel on vahe ja me ei tohiks siin lihtsalt hakata äh, Vene vastast kampaaniat tegema, me peame olema autokraatsete režiimide vastu, mis õõnestavad põhiõigusi ja põhimõtteid, mida peab Euroopa Liit kaitsma. aitäh, aitäh, järgmisena härra siis. järgmisena saab sõna härra Tõmmesmaaker jah, äh, meie komissar. lugupeetud volinik, aitäh väga selgete sõnade eest. Krimm on põhimõtteliselt varastatud poolaasta märtsis kaks tuhat neliteist, esimest korda pärast Teise maailmasõja lõppu äh, üks Euroopa riik äh, Äh, annekteeris teise äh, riigi territooriumi. tegemist oli roheliste mehe, mehikestega, neil ei olnud küll selgelt riigitunnuseid, aga me teame, et tegemist oli Vene sõjaväega, tegemist oli ettevalmistatud äh, sõjalise operatsiooniga. härra Schaffhauser Venemaa on rikkunud neljakümne seitset äh, rahvusvahelist lepingut, nagu näiteks neljakümne viienda aasta hartat, seitsmekümne viienda aasta Helsingi akti ja üheksakümne neljanda aasta Budapesti memorandumit. eriti on rünnatud Krimmi tatareid, varastatud poolsaar, mis vanasti oli väga tähtis turismisihtkoht, on nüüd sõjaväebaas ja äh, Aasovi merel külvatakse vägivalda ning see ei lõppe. rahvusvahelisest õigusest kinnipidamine on tegelikult tegelikult osa meie julgeolekust. kui me sellest loobume, eh, siis oleme kadunud, me peame nõudma selle taastamist, sest me muidu paneme enda julgeoleku mängu ja ma tõesti loodan, et midagi sellist mitte kunagi ei juhtu. suur aitäh, nüüd äh, saab sõna Niina Sill. palun, teil on sõna. aitäh, president Krimmi, Krimmi okupeerimine ohustab rahvusvahelist rahu. tegemist on äh, sündmusega, mis äh, võib äh, eskaleeruda rahvusvaheliseks konfliktiks Vene okupatsiooni all on Krimmi rahvast äh, isoleeritud, nende inimõigusi on äh, rikutud, majandusolukord on kiiresti halvenenud. parlament on korduvalt kutsunud üles Ukraina territoriaalset terviklikkust taastama. Venemaa on aga äh, mitte tähelepanu pööranud, ehitanud selle asemel sildu Aasovi merele ei piisa sellest, et me lihtsalt anname Sahharovi auhinna Oleksentsovile ja teistele, kes selle režiimi vastu on võidelnud. väga oluline on, et me saadame tugeva sõnumi Venemaale, et rahvusvahelise õiguse rikkumisel on tagajärjed ja samuti peame osutama rohkem abi Ukrainale julgeoleku valdkonnas. minu küsimus komisjonile on järgmine. kuidas me saaksime suurendada survet Venemaale? kas te usute, et liikmesriigid saaksid äh, käituda ühtemoodi ja toetaksid seda, mida te varem ütlesite, volinik Haan? suur aitäh, aitäh. ja nüüd saab sõna proua Fotiga, poolteist minutit, palun aitäh, äh, president, äh, volinik, äh, viis aastat juba on Venemaa Föderatsioon okupeerinud Krimmi poolsaart. põlisrahvas kannatab kõige rohkem selle all, ma pean silmas Krimmi tatarlasi. tegemist on kolmanda Äh, rikkumiste lainega selle kogukonna vastu. esimene kord juhtus see seitseteist kaheksakümmend kolm, kui, äh, kui tsaarivõim krimmitatarlasi massiliselt küüditas, siis tuhande üheksasaja neljakümne viiendal aastal tegi seda Stalin. jällegi küüditati krimmitatarlasi massiliselt. ja nüüd on nad oma kodumaal äh, Krimmi poolsaarel vähemuses. Nad äh, kannatavad tohutu vägivallalaine all. lapsed kaovad. Äh, paljud on poliitvangid, inimesi vahistatakse, nad kannatavad inimõiguste rikkumise all. sellel aastal krimmitatarlased äh, koos äh, ülejäänud Ukrainaga ja loodetavasti kogu rahvusvahelise üldsusega äh, mälestavad seitsmekümne viie aasta möödumist viimastest küüditamistest. ma olen väga tänulik teile teie avalduse eest, härra volinik. ma toetan teie üleskutset vabastada poliitilised vangid ning anda Krimm Ukrainale tagasi aitäh. ja nüüd saab sõna Julie Ward. proua Ward üheks minutiks, palun viis aastat pärast Krimmi poolsaare ebaseaduslikku äh, annekteerimist Venemaa Föderatsiooni poolt äh, liitun mina nendega, kes mõistavad hukka seda jõhkrat rahvusvahelise õiguse rikkumist Krimmi poolsaare jätkuv okupatsioon õõnestab ähm, õigusriigi põhimõtteid ja rahvusvaheliste suhete aluseid. ma olen siin kojas juba hukka mõistnud kohutavaid tagajärgi, mis sellel olukorral on äh, Krimmi kultuuripärandile, mida hävitatakse praegu koha peal väga olulised ajaloolise väärtusega paigad on hävinud, samal ajal inimõiguste kaitsjad, poliitilised äh, vastased, kunstnikud, vähemuste esindajad, neid kiusatakse taga nii Venemaal kui ka okupeeritud aladel. Äh, kuna Euroopa Liit on olnud järjekindel ja ei ole tunnustanud Krimmi poolsaare ebaseaduslikku annekteerimist on ähm, Venemaa agendid üritanud kaaperdada Euroopa Liidu poliitikat, nad on rahastanud paremäärmuslikke erakondi, on üritanud mõjutada referendumite ja valimiste tulemusi, me ei tohi alla anda, me peame toetama rahvusvahelist õigust, sealhulgas inimõiguste alast õigust ja meie suhted Venemaaga ja kõigi teiste riikidega peavad sellele rajanema. aitäh! aitäh, nüüd alustame vaba mikrofoni vooru meil on äh, ähm, viis kolleegi, kes soovivad sõna, äh, peaaegu kõik neist on Rahvaparteist äh, tšehhid, esimesena saab sõna härra Pospiš. aitäh, president. mul on väga hea meel, et see arutelu täna on näidanud, et äh, enamus äh, siin kojas leiab, et äh, Krimmi poolsaare okupeerimine on ebaseaduslik ja rikub rahvusvahelist õigust. Venemaa jätkab ebaseaduslikku tegevust Aasovi merel. mul on väga hea meel ka selle üle, et, et Krimmi poolsaare vähemuste teema on käsitlemist leidnud Äh, räägiti Krimmi tatarlastest, keda väga tõsiselt diskrimineeritakse, suurt survet avaldatakse poliitilistele vastastele, inimõiguste kaitsjatele, sõltumatutele ajakirjanikele. see on teema, mida tuleb mainida, me ei saa rääkida ainult rahvusvahelise õiguse rikkumistest, vaid ka Krimmi elanike kohtlemisest. Need inimesed on endiselt lojaalsed Ukrainale ja ei soovi Venemaa võimu all elada. on ilmselge, et sanktsioone Venemaa vastu ei tohi ära kaotada. ja härra Faria saab järgmisena sõna, palun. aitäh, president, viis aastat pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist näeme, kuidas Krimmi tatarlasi taga kiusatakse, kuidas kodanikuühiskonna esindajaid meelevaldselt vahistatakse. ja e, Krimmi üritatakse Venemaaga integreerida ja seetõttu on ka kogu piirkond militariseeritud. me peame silmas pidama seda, et Minski leppeid tuleb austada ning Krimmi territoriaalne terviklikkus tuleb taastada. mõned pangad ähm, pesevad Venemaa raha, me peame hoolitsema selle eest, et need äh, pangad satuvad rahapesu äh, musta nimekirja ja need, kes ei ole neljandat rahapesuvastast direktiivi üle võtnud, et neid karistatakse me oleme tunnistajaks sellele, kuidas Euroopa pangad toetavad seda ebaseaduslikku režiimi. aitäh. proua Šoidrova järgmisena, palun. aitäh võimaluse eest sõna võtta tahaksin tänada volinik Haani tema väga selge sõnumi eest, mis puudutab ebaseaduslikku olukorda Krimmis Venemaa tähistas Krimmi annekteerimise viiendat aastapäeva, aga me peame endale meelde tuletama, et see on äh, märk ebaõiglusest. Krimm kuulub vastavalt rahvusvahelisele õigusele Ukrainale ka nende lepingute alusel, millele on alla kirjutanud Venemaa Föderatsioon. viis äh, aastat on möödas sellest, kui Euroopa Liit leidis, et äh, annekteerimine on ebaseaduslik. me peame mõtlema ka sellele, kuidas Venemaa režiim on kohelnud äh, kohalikke elanikke. me peame mõtlema ebaseaduslikule tagakiusamisele, piinamisele. Venemaa on jätnud mulje, et Krimmi saatus on otsustatud, aga aga Euroopa Liit äh, peab toetama Ukraina teed vabaduse poole, aitäh. kolleeg Stettina. Stettina järgmisena. suur aitäh selle eest, et andsite mulle võimaluse sõna võtta, härra volinik, daamid ja härrad kaks tuhat üheksa juunis ähm, kehtestas Euroopa Liit ähm, Venemaa energiafirmadele sanktsioonid, samuti kaitsesektorile ja need äh, lähevad Venemaale aastas maksma miljardeid. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kehtestati sanktsioonid ka terve rea Venemaa kodanike vastu, äh, kuigi neil ei ole otsest äh, mõju Venemaa majandusele ja neil ei ole nii ulatuslikku mõju nagu majanduslikel sanktsioonidel, võiksid nad siiski mõjutada Venemaa otsuse langetamise protsesse. Kreml kasutab parlamenti oma otstarbeks, on teinud Venemaa parlamendi ülemkojast äh, lihtsalt oma Ukraina invasiooni heakskiitja ülemkoda oli ühehäälselt nõus kõigi nende sündmustega, mis toimusid ma arvan, et me peaksime toetama neid isiklikke sanktsioone, nii et, et Venemaa Riigiduuma ülemkoja liikmed ei saaks Euroopa Liitu, aitäh. aitäh, kolleeg. ja härra Boltšak järgmisena, palun. aitäh, president lugupeetud volinik, viis aastat on möödunud Krimmi okupeerimisest ja see tähendab, et viis aastat on rahvusvahelist õigust jõhkralt rikutud. tegemist ei ole ainult äh, piiride puutumatusega ja inimõigustega, äh, mida seal rikutakse. krimmid, tatarlased äh, on kodanikud, kellel tegelikult ei ole mitte mingisuguseid õigusi Ukraina vajab meie abi, mina toetan täiel määral Ukrainat ja äh, tema õigusi ja ma tahaksin vabandada Ukraina rahva eest Tšehhi presidendi Miroslav Zemani tegevuse eest, kes kasutab iga võimalust selleks, et teha kahju Tšehhi ja Ukraina suhetele. ma tahaksin vabandada Tšehhi presidendi tegevuse eest Ukraina kodanike suhtes. me peame säilitama sanktsioonid, me peame nõudma, et Krimm antakse Ukrainale tagasi. nüüd äh, saab äh, sõna välisasjade kõrge esindaja nimel volinik Haan, palun. aitäh, lugupeetud president. Äh, valdav enamus sõnavõtjatest leiavad, et me kõik äh, peame jätkama oma senist poliitikat, Krimmi äh, annekteerimise mittetunnistamine peab olema meie tegevuses olulisel kohal, me peame tähelepanelikult jälgima arenguid Aasovi merel ning vaatama, kuidas me saaksime täiendavalt toetada Ukrainat ja ma usun, et me kõik oleme üksmeelel, et me peaksime kasutama kõiki võimalusi oma kahepoolsetes ja mitmepoolsetes suhetes, et korrata oma seisukohta Krimmi ebaseadusliku annekteerimise osas ja me peaksime rõhutama, et Krimm on Ukra-, Ukraina osa ja see peaks olema kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide selge seisukoht, aitäh! suur aitäh teile, tänan ka Äh, härra äh, Predat, äh, kes on suurepärane polüklott. järgmisena on päevakorras härra Benifei raport, mis käsitleb Araabia kevade järgset olukorda ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tuleviku väljavaateid ning annan kõigepealt sõna, palun, Brando. suur aitäh, esimees kaheksa aastat tagasi tuhanded naised ja lapsed, noorukid valgusid väljakutele Vahemere lõunaosas, nõudes demokraatiat, põhiõiguseid, töökohti, sotsiaalset kaasatust. kaheksa aastat pärast neid meeleavaldusi on aeg vaadata, mis toimunud on selles piirkonnas peaksime mõtlema Euroopa Liidu tegevuse peale ning äh, Araabia kevadest rääkida, see on äh, viinud riigid väga erinevatele äh, erinevatesse olukorradesse, mõnes riigis on puhkenud kodusõda, teised on liikunud demokraatia suunas. Euroopa peab toetama demokraatlikku arengut selles piirkonnas ning äh, siiani hõljub selle piirkonna kohal ähm, ISISe vari, mis on kaasa toonud tohutu pagulaste hulga. taaskord kordame me oma mineviku vigu, me ei mõista, et nii jätkub äh, nõiaring, mis ei lase eh, selle piirkonna rahvastel vabaneda. näeme taaskord eh, sarnast olukorda Alžeerias, eh, millest saab uus Süüria, kui olukorra tõsidust alahinnatakse. Euroopa Liidul on palju võimalusi kasutada oma pädevusi olukorra leevendamiseks, kui liikmesriigid keskenduks niivõrd oma Äh, huvidele ja kasule lähiajal, siis oleks võimalik toetada seda piirkonda nende keerulises protsessis äh, ning äh, peaksime mõtlema sügavalt oma poliitika peale selles piirkonnas, peame kaitsma ja järgima oma põhimõtteid ja väärtuseid oma, peame investeerima välispoliitikasse ning peame eh, stabiliseerima, tegema selle piirkonna eh, eh, riike, sest rahaline toetus võib ajutiselt toetada, kuid tegelikult, tegelikult see ainult tõmbab katte peale ajutiselt probleemidele, mis kuhugi ei kao. ilma majandusliku ja sotsiaalse arenguta pole häid tulemusi loota. praegusel hetkel on tegemist suuri eh, usalduskriisiga institutsioonide suhtes, meil on vaja uut sotsiaalset lepingut, ning äh, Euroopa Liit peab seda toetama, seega on vaja sellist lähenemist, mis võtab arvesse mm, äh, äh, ühiskonna arvamust, koostööd on vaja teha kohalike, kohalike kodanikuühiskonnadega, samuti tuleb toetada noori, kes on dünaamiline ja haavatav osa sellest ühiskonnast. sellega seoses soovime luua konsultatsiooninõukogud noortega, ning teeneme äh, ettepanekuga Erasmus tüübi ähm, õpilasvahetuse äh, selle piirkonna riikidega. samuti teeme ettepaneku sellele piirkonna riikidele mitte relvi mitte müüa, eriti kui nad ei austa inimõigusi. me, ükski koostöö ei saa kõrvale vaadata ka eh, kohtu uurimisest. Eh, näiteks mõelgem siin Giulio Reggiani juhtumi peale, mille osas tõde pole siiani välja selgitatud. paradigma tuleb samuti muuta. arvame, et selle eh, raportiga avaneb uus võimalus dialoogi tugevdamiseks ning majanduskasvu toetamiseks meie naabrite juures Vahemere lõunaosas nüüd saab äh, sõna volinik Haan, palun. aitäh. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, kõigepealt tahaksin tänada raportööri härra Benifeid selle raporti eest, mis käsitleb olukorda äh, teatud riikides äh, Põhja-Aafrika ja Vahemere regioonis pärast Araabia kevadet. me oleme nõus raporti põhipunktidega Äh, väga paljud ähm, äh, äh, asjad, mis panid Araabia kevade ajal nii paljud inimesed tänavatele tulema, on paljudes riikides endiselt lahendamata. parema demokraatia nõudmine, sotsiaalse õigluse nõudmine, sõnavabaduse nõudmine, vali-, kaasavama valitsemissüsteemi järele nõudmine, see oli Araabia kevade tuumik ja paljud riigid on sellest ajast saadik ära käinud pika tee ma mõtlen iseäranis Tuneesiale, mis oli esimene riik, kus eh, rahutused algasid ja mis on endiselt eeskujuks tervele regioonile eh, globaalne julgeolekupoliitika eh, näitab, et stabiilsust regioonis ei ole võimalik tagada, kui rahva nõudmisi eitatakse või neid ignoreeritakse. vastupidav ühiskond vajab vastupidavat kodanike ühiskonda, ühiskonda, mis saab uskuda oma institutsioonidesse, millel on jätkusuutlik areng ja ma tahaksin veel kord rõhutada kolme asja. kõigepealt ähm, me peame toetama kodanike ühiskonda Magrebi ja Mašreki piirkonnas ja keegi ei tee seda Euroopast rohkem. me oleme äh, äh, loonud äh, toetusprogrammi kodanike ühiskondade jaoks, mida juhivad kodanikeorganisatsioonid ise meil on pidevalt kontaktid kodanikeühiskonna esindajatega, nagu raportis pakuti, Äh, teeme koostööd selleks, et arendada pidevaid konsultatsioone nendega, meil on kontaktpunktid kõikides Euroopa Liidu delegatsioonides. raportis mainitakse ka olulist tööd, mida Euroopa demokraatia ja inimõiguste algatuse raames on teinud. meie ülesanne on kaitsta inimõiguste kaitsjaid ja selle taustal, nagu raportis ka rõhutatud, on väga oluline meie kontaktid noortega, see on meie poliitika tuumik ei saa olla vastupanuvõimet ja demokraatiat, kui ei ole noori täiel määral kaasatud. Nad peavad leidma koha meie ühiskonnas, leidma võimalused järgida oma äh, unistusi, nende häält tuleb kuulda võtta. ja selleks oleme loonud turvalise platvormi, äh, mis aitaks neil prioriteete paika panna. me kutsume seda noorte parlamendisaadikute äh, Hääled pluss ja see võimaldab äh, noortel pidada dialoogi otsuste langetajatega ja kujutada neid otsuseid, mida me teeme. umbes kuu aega tagasi oli meil võimalus oli neil võimalus äh, osaleda viis pluss viis dialoogil Vahemere regioonis ning kujundada siis ka selle kohtumise tulemusi. ma tahan rõhutada, et meie kontaktid kodanike ühiskonnaga ulatuvad kõikidele tasanditele, ka kõige keerulisematele. tahaksin rääkida Süüriast, nagu te teate Eh, hiljuti toimus konverents Süüria tuleviku kohta ja me otsustasime, et Süüria kodanike ühiskond peaks olema sellel konverentsil väga olulisel kohal. me kutsusime kokku ligemale nelisada vabaühendust, mis tegele-, tegutsevad koha peal Süürias ja keskenduvad just nimelt naistele. me pakkusime neile turvalist paika, kus kohtuda ja mõtteid vahendada ja äh, tegime siis nende seisukohad teatavaks ka otsuse langetajatele. selle üle me oleme uhked, Süüria kuulub süürlastele ning ainus viis, kuidas see konflikt lõpetada, on aidata Süüria rahvast. koos ÜRO äh, ka peame aitama neil luua demokraatliku kaasava äh, Süüria. me kõik teame, et olukord Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas ei ole sugugi ideaalne Araabia kevade lootused äh, ei ole täitunud ja ainus viis, äh, kuidas selle olukorraga toime tulla, on äh, tegeleda kõigi osapooltega. me peame suhtlema kodanikeühiskonnaga, me peame toetama neid, aitama neile luua ruumi, kus nad saavad vabalt tegutseda. aga me peame suhtlema ka valitsustega ja propageerima neid muutusi, mida me sooviksime näha ja see on minu viimane märkus, inimõigused ja demokraatia on alati meie suhete keskmes kõigi selle piirkonna riikidega meie Euroopa Liiduna oleme alati tõstatanud inimõiguste küsimuse, mõnikord avalikult, mõnikord eraviisiliselt, kui oleme kohtunud oma kolleegidega teistest riikidelt. me jagame selle raporti vaimu, me tahame et meie sõbrad äh, teisel pool Vahemerd saadaksid oma unistused täide viia, et neil oleks parem demokraatia, rohkem vabadust, rohkem sotsiaalset õiglust. nii et, et tahaksin teid tänada teie töö eest, isegi nende kriitiliste märkuste eest, millesse suhtume väga tõsiselt ja millega tegeleme. meil on samad eesmärgid ja mitte keegi pole nii pühendunud nagu Euroopa Liit nende eesmärkide ellurakendamiseks, aitäh! suur aitäh teile ja nüüd saab sõna peaks saama sõna Maria Arena, keda ma aga ei näe siin, ta peab pidi rääkima naistekomisjoni ehm, esindajana, kui ta saali tagasi tuleb, annan talle siis hiljem sõna. nüüd aga annan sõna fraktsioonide esindajatele, kellest esimene on Elmar Brok Rahvaparteist. Vitesse